aitäh tähelepanu eest! ma tahaksin jätkata järgnevate teadaannetega. ma tahaksin teile teatada, et ma olen kirjutanud äh, nõukogule ja komisjonile mm, selleks, et anda teada mm, Eh, parlamendi arvamust mm, seitsme liikme nimetamise kohta Euroopa eh, Toiduohutusametile. sellega lõpetatakse konsultatsioonimenetlus vastavalt eh, määruse sada seitsekümmend kaheksa kaks tuhat kaks mm, artiklile kakskümmend viis. kuue NGL fraktsioonilt olen ma saanud taotluse, et Helmut